järgneva nüüd aga julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjoni asepresidendi avaldus ümberasustamistest ja lammutamistest lääne kaldal, sealhulgas Euroopa Liidu rahustatavad projektid. palun, proua Mogherini. aitäh, juhataja. alustuseks sooviksin tänada parlamenti selle eest, et te olete ähm, meie poliitilise agenda keskmes hoidnud olukorda seal ähm, regioonis, ma küll ei tea, tea, miks sellised teemad on alati öisel ajal, ma loodan, et see ei ole mingisugune poliitiline vihje. rahu selles, sellel pühal maal on alati oluline. see on seotud Euroopa Liidu pidevate jõupingutustega, isegi siis, kui Palestiina ei ole ajalehtede pealkirjades, sellepärast et me teame, et seal on igapäevased nii-öelda proovilepanekud. meie olu-, ülesandeks on ähm, selle olukorraga kogu aeg tegeleda. Nende asustuste laienemine on proovile pannud kahe riigi lahenduse, aga täpselt samamoodi on proovile pannud selle ka äh, nende hoonete lammutamine, sealhulgas Euroopa Liidu finantseeritud ho hoonete lammutamine. palestiinlaste olukord on raske. ütlen kohe selgelt maha, et tegelikult need asjad ei ole mitte ainsad proovikivid kahe riigi lahendusele, me näeme seal kohapeal palju muudki toimumas. vihakõned, terrorismi, terroristlikud rünnakud ja nii edasi. Palestiina ühtsuse puudumine on samuti proovikivi kahe riigi lahendusele. järjest rohkem on meeleheidet mõlemal poolel inimeste hulgas ja see on väga, see töötab väga võimsalt rahu vastu. me peaksime nägema puude taga metsa, isegi sellisel juhul, kui me keskendume ühele alateemale, nii nagu me täna siin teeme, teie valikul, te olete otsustanud võtta võtta selle ühe alateema, aga see üldine pilt ei ole väga rahustu, rahustav, aga see ei takista meid töötamast päevast päeva kahe riigi lahenduse nimel. täna soovisite keskenduda asundustele ja hoonete lamm, lammutustele. Iisrael on kogu aeg järjest rohkem maad püüdnud endale võtta ja nagu te teate, need asundused on öö, ähm, seaduse vastuased äh, rahvusvahelise õiguse järgi ja Euroopa Liit on alati neid niimoodi ka nimetanud. ülemkogu on mitu korda öelnud, et äh, Euroopa Liit on vastu Iisraeli asundustele, me oleme vastu sellele, et see barjäär läheb kaugemale kuuekümne seitsmenda aasta piirist, me oleme vastu sellele, et inimesi sunnitakse lahkuma äh, oleme vastu sellele, et ümberasustatute hulgas on vägivald. põhimõtteliselt me oleme igasuguse vägivalla vastu, nii nagu ma juba varem olen öelnud. ja samuti me oleme liikumispiirangute vastu. küsimus ei ole mitte ainult selles, et me oleme, äh, et meile läheb korda rahvusvaheline õigus, meile läheb korda, aga samas see ähm, on ähm, raske küsimus lääne kalda jaoks, sellepärast et see piirab palestiinlaste liikumisvõimalusi. Iisrael on okupeeriv riik ja sellepärast on neil kohustus kaitsta palestiinlasi ja hoolitseda nende heaolu eest. Te kõik teate, et Euroopa Liit teeb palju selleks, et edendada arengut ja parandada humanitaarolukorda seal, aga Iisraeli tegutsemise tulemusel peetakse nüüd Iisraeli seaduse järgi tihti Euroopa Liidu rahadega mm, püstitatud hooneid ja projekte ebaseaduslikuks ja neid lammutatakse. Euroopa Liit on alati pidanud kinni neutraalsuse ja ähm, ähm, erapooletuse poliitikast. kui küsimus on humanitaarprojektides, siis oleks meie jaoks mõeldamatu küsida nende jaoks eh, või taotleda nende jaoks eh, heakskiitu Iisraelist. viissada maja ja muud hoonet on eh, sellel aastal ähm, lammutatud ja sajad inimesed sunnitud lahkuma Nende hoonete hulgas on Euroopa Liidu finantseeritud hooneid ja me tõstatame selle küsimuse ka oma dialoogis Iisraeliga. meil on spetsiaalne nii-öelda suhtlemiskanal Iisraeliga selleks, et arutada neid küsimusi. Nende küsimuste alla kuuluvad ka asundused ja kuuluvad samuti need hoonete lammutamised. viimati sai lammutamisi arutatud möödunud kuul ja seda kriipsutati alla ka nõukogu järeldustes jaanuaris. käegakatsutavad tulemused on seni olnud väga vähesed. liikmesriigid on öö, võtnud kohusse dialoogi jätkata ja samas öö, väljendanud ka soovi kuulutada välja moratoorium siin on juttu olnud ka Euroopa Liidu hä-, äh, varade, siis nende, mis on hävitatud äh, või konfiskeeritud, nende kompenseerimisest. siin aga küsimus ei ole mitte ainult rahas, me teame väga hästi, siin on küsimus inimeste praeguses olukorras ja poli-, nende asunduste tulevikus me teame väga hästi, et vaid hästi mõtestatud rahuprotsess saab meid sellest spiraalist välja tuua. see tähendab seda, et on vaja kohapeal tegutseda, aga samas on vaja kogu aeg eesmärgile mõelda ja lõpetaksin taas kord selle üldise pildiga. täna on meil teemaks üks alateema, jah, see on väga tähtis, aga me peaksime pidevalt mõtlema sellele suurele öö, ähm, nii-öelda pildile. meie omalt poolt töötame iga päev kahe päev, kahe riigi lahenduse nimel, et kaks riiki suudaksid päevast päeva rahumeelselt koos ja kõrvuti eksisteerida. siin oleme me arvestanud koos ÜRO, ähm, USA ja Venemaaga selle kvarteti raportit seal on ka juttu olnud järgmistest sammudest ja ma olen suurima heameelega nõus arutama teiega seda raportit järgmistel nädalatel, ühel järgmisel täiskogul näiteks. küsimus on selles, kuidas see kahe riigi lahendus võiks toimida ja kuidas see realiseeruks lähiajal. ma tean, et see kõlab praegu unistusena aga me peame seda unistust elus hoidma ja me peame ühel päeval selle teoks tegema. vaid niimoodi on võimalik välja pääseda sellest tsüklilisest arengust, kuhu me oleme kinni jäänud ja me oleme väga jonnakalt lausa jätkanud tegutsema selles suunas ja siin loodan teie toetusele selles üldises plaanis, nii nagu alateemade plaanis ka ja sellepärast mul ongi palve, et me võib-olla mõnel järgmisel täiskogul tuleksime tagasi selle protsessi juurde ning selle kvarteti raporti juurde, muidugi siin on ka erinevaid initsiatiive, Prantsusmaa initsiatiiv näiteks korraldada rahvusvaheline konverents koos öö, kombineerides seda kvarteti tehtava tööga ning siis on muidugi sellega seonduv veel eh, Lähis-Ida üldisena. ma tean, et me kõik nii-öelda oleme, adume siin seda olukorda samamoodi, aga siin on oluline, et ka parlamentaarses töös selle teemaga iga päev tegeletaks ja ma ootan teie kommentaare selle kohta nüüd. aitäh, proua Mogherini! arutelu alustab kolleeg Preeda, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. aitäh selle sissejuhatuse eest, mis äh, meile muret teeb täna õhtul, mis puudutab lammutamisi läänekaldal. tegelikkus on see, et probleem on väga keeruline, ühelt poolt äh, arvestades Oslo leppeid, mille osaline on Euroopa, siis äh, C-ala, kus need lammutamised on aset leidnud, on Äh, Iisraeli kontrolli all ja Iisraeli ametivõimud äh, rõhutavad, et tegemist on ebaseaduslike ehitistega. samas, nagu te teate, siis Iisrael on korduvalt ähm, kritiseerinud Euroopa Liitu, öeldes, et Euroopa Liit finantseerib äh, ebaseaduslikke ehitisi ja mis rikuvad Oslo leppeid. Nad rõhutavad igal juhul, et need projektid, mis see alas on äh, rahastatavad, peaks olema koordineeritud Iisraeliga. ja ma mõistan erinevate äh, andmete põhjal, et ettevalmistamisel on teatud strateegia, mis äh, nõukogus näeb ette kompensatsioonid lammutatud ehistid, ehitistele ja võib-olla oleks vaja e, mõelda selle tegevuse koordineerimist e, Iisraeliga, kahepoolne kokkulepe juba Iisraeli ja teatud liikmesriikide vahel juba on olemas selles küsimuses ja seda võiks laiendada. mis puudutab laiemat perspektiivi, siis e, on vaja taaskäivitada rahuprotsess ja selleks on väga oluline tagada usaldus Iisraeli poolt oleme näinud viimastel kuudel äh, et, et puudub usaldus ja see on kahetsusväärne, sest Iisrael on selle piirkonna ainus demokraatia, me ei tohi seda unustada. ma tean, et vasakpoolsed ei ole sellega üldsegi rahul ja nad toetavad terroriste, aga mina leian, et usaldus ilma demokraatiata on võimatu. suur tänu tähelepanu eest! aitäh, kolleeg Freda ja kaheks minutiks kolleeg Postinaru, palun. doamnă înalt reprezentant, distinși colegi, tot ce discutăm astăzi. aitäh, härra juhataja, proua Mogherini, see, mida me täna arutame, pole mingi uudis kõik need ehitised, mis on Äh, lammutatud ja mille Euroopa Liit finantseeris, niisugust tegelik, tegevust tuleb takistada, sest niisuguste hoonete lammutamine äh, tegelikult äh, õõnestab tulevast rahu selles piirkonnas me peame päästma Euroopa Liidu maksumaksja raha, mille eest need ehitised seal ehitati, need, mida ehitati seal Palestiina rahu saavutamise nimel ja tegelikult raha tuleks kulutada selleks, milleks nad on ette nähtud ja niisugused lammutamised on lubamatud. Euroopa Liidu nimel tuleb tõepoolest tuua päevakorra esimeseks punktiks rahu saavutamine Lähis-Idas. me peame äh, tagama kahe riigi lahenduse elujõulisuse, selleks, et lahendada selle piirkonna kõige pikaajalisem konflikt. Iisrael peab täitma oma kohustusi ka humanitaarvaldkonnas. Iisrael on üks meie olulisemaid partnereid, Iisrael on üks väheseid riike, millega meil on väga ulatuslik ja kompleksne koostöö, kuid see ei tähenda, et Iisrael ei peaks täitma oma kohustusi, muuhulgas täitma kohustusi, äh, mis tulenevad rahvusvahelistest lepetest ja mis tulenevad õigusriikluse ja demokraatia põhimõtetest. Euroopa Liit on teinud selle piirkonna heaks väga paljudki ja nüüd on oluline jätkata humanitaarabi osutamist aga ka tulevikus töötada selle nimel, et me jõuaksime kahe riigi lahenduseni, järgmisena kaheks minutiks anti sõna kolleeg Pelderile. suur tänu, juhataja. ebaseaduslike projektide rahastamine C-alas, sellega on Euroopa Liit eh, rikkunud Oslo lepet. ühepoolne Euroopa Liidu tegutsemine, mis on humanitaarabi sildi all toimunud, seab küsimuse alla Iisraeli ametivõimude tegutsemise selles piirkonnas. Euroopa Liidu tegutsemine C-alas rõhutab konflikti ja lisaks sellele raiskab maksumaksjate raha, ma eeldan, et mu valijad on sellega nõus, sellepärast on meil vaja kiireloomuliselt lõpetada igasugune ebaseaduslik Euroopa Liidu abiehitiste osas äh, C-alas. proua Mogherini, päeval, mil Iisrael mälestab äh, miljoneid äh, sõjaohvreid, on väga veider Iisraeli kritiseerimine Hamasi terrorist ei räägita, räägitakse kahe riigi lahendusest, aga ma ei ole kuulnud mingisugust selget seisukohta, mis puudutab Hamasi rolli. see on silmakirjalik ja vastutustundetu. Euroopa Liit on oma äh, abi leidmise võimaluse küsimuse alla seadnud ja saab ainult ennast süüdistada. kolleegid, aitäh, kolleeg Pelder ja nüüd palun kolleeg Outmans. suur tänu, juhataja, proua kõrge esindaja. Te ise ütlesite selgelt välja, et me räägime ühest asjast, sest see puudutab Euroopa Liidu poolt rahastatud ehitiste lammutamisest. me võiksime rääkida paljudest muudest teemadest, aga jääme siiski selle teema juurde Euroopa Liit on Iisraeli liitlane, me kõik teame seda. samas, kui me räägime siin lammutamise lõpetamisest, ei ole ma kunagi näinud nii suurt lammutamist, ÜRO on öelnud, et kvartali käigus on äh, seitsekümmend ehitist hävitatud, äh, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid on rahastanud ja see on ainult osa sellest, mis tegelikult on äh, lammutatud ma olen siin tagasihoidlik, aga tundub, et tegemist on süstemaatilise poliitikaga Palestiina äh, inimeste vastu. selgelt äh, see seab küsimuse alla kahe riigi lahenduse, see on äh, idee, mida me kõik toetame. daamid ja härrad, koolid, mänguväljakud, kaevud, päikesepaneelid, kõike seda hävitab Iisrael see ei ole vastuvõetav, Belgia, Poola, Prantsusmaa, Holland, meie Euroopa Liidu liikmesriigid oleme kõik oma toetust Palestiinale avaldanud, aga selle hävitamine mm, sõjaväe poolt, miljonid eurod tuulde lastud, Belgia puhul räägime me saja, peaaegu kahesajast tuhandest eurost, me teame, et nelisada last on sel aastal juba kodutuks jäänud vaatamata sellele oleme me ikka veel vait, proua Mogherini. Euroopa peab nõudma, et rahvusvahelist humanitaarõigust austataks mõlema poole pealt, tahaksime rõhutada. mõlemad pooled peavad sellest kinni pidama. teiseks ma oleksin väga tänulik, kui saaksite meile anda täpsed andmed selle kohta, kui palju lammutatud ehitistest olid meie poolt rahastatud, ma ei tea seda täpselt. meil on vaja konkreetset infot selle kohta. aitäh, kolleeg Vootmans ja nüüd kolleeg Anderson, palun. Occupied... suur tänu, okupeeritud läänekandal on võimalik äh, maitsta lammutatud ehitiste tolmu. jaanuarist alates enam kui viissada Palestiina kodu ja muid ehitisi on lammutatud Iisraeli ametivõimude poolt enam kui kahe tuhande viieteistkümne aasta jooksul kokku. Need lammutamised on inimõiguste rikkumised, mis mõjutavad tuhandeid palestiinlasi ja on rahu takistuseks Nad on osa tahtlikust strateegiast, et äh, palestiinlased peavad läänekandlalt äh, mujale kolima ja juurde tekitama ebaseaduslikke juudi asundusi. struktureeritud dialoog äh, lammutamiste lõpetamiseks kuue kuu jooksul on luhtunud, Iisrael on Euroopa Liidu üles, suhtes üles näidanud ainult halvakspanu. Iisrael on jätkuvalt suurendanud lammutusi, eriti Euroopa Liidu poolt rahastatud ehitiste osas, lõhutatakse päikesepaneele, lõhutakse eh, veeehitisi ja on võimalik näha, kuidas nad irvitavad praktiliselt teie üle, on võimalik kuulda, kuidas nad eh, karjuvad ja raha lennab äh,, läheb tuulde ja me näeme, et mitte midagi ei muutu ka kuue kuu jooksul, meil on vaja see lõpetada, me peame takistama Iisraeli karistamatust, see ei ole õige, Palestiina kodanikel on vaja teie abi, nad vajavad enamat kui sõnu, nad vajavad tegusid ja praegu. aitäh, kolleeg Anderson ja nüüd pooleteiseks minutiks kolleeg Okn. Iisraeli buldooserid äh, purustasid äh, hooneid, mänguväljakuid, äh, veetorustikke, sajad palestiinlaste korterid hävitati, infrastruktuur hävitati ja seda kõike viimaste kuude jooksul Iisrael toimub, toimib täieliku karistamatuse tingimustes selle asemel me näeme nüüd, et sinna on esi-, ehitatud hoopis Iisraeli asundused. kuulge, kuidas on meie reaktsioon selle rahvusvahelise õiguse ilmselge rikkumise vastu, meie ei ole üldse kuidagi reageerinud, me ainult targutame ja räägime sõnu. kui me räägime struktureeritud dialoogist, siis sellest on kujunenud farss Euroopa Liit ei ole näidanud üles poliitilist tahet selleks, et jõuda probleemi olemuseni, äh, eeskätt seda, nende asundusteni äh, Lääne-Jordaanias, Lääne kaldal. Äh, nüüd tuleb lõpetada Iisraeli tegevuse toetamine, tuleb rääkida sellest kõigest ausalt, ja tuleb rääkida sellest, mis tegelikult on saanud ehitistest, mis rajati Euroopa Liidu, Euroopa kodanike rahadega. kutsun parlamenti üles eh, eh, saatma sinna koha peale delegatsiooni, et konkreetselt veenduda, milline on seal valitsev olukord. suur aitäh, kolleeg Oukon ja nüüd palun kolleeg Tamato. aitäh, proua juhat-, härra juhataja siin on kindlasti eh, kahepoolseid seisukohad, on Iisraeli poolt, teised Iisraeli vastu. aga ma leian, et kui me räägime inimõigustest, rahvusvahelisest õigusest, siis me peaksime tegelikult olema võimelised rakendama ühest seisukohta. Eh, ÜRO, eh, Euroopa Liit on öelnud selgelt, et nende hoonete lammutamine on otsene rahvusvahelise õiguse rikkumine Euroopa Liit palus äh, Iisraeli äh, äh, lasta need hooned alles jätta, kuid vaatamata sellele võttis Iisrael katte ja purustas need ehitised. see on Genfi konventsiooni jäme rikkumine. selle eest kannab vastutust Iisraeli valitsus. kõrge esindaja peab hoolitsema selle eest, et taastataks tsivi-, korrektne rahvusvahelisele õigusele vastav olukord. me peame tingimata eh, peatama selle, et nendele aladele rajatakse kunagiste Iisraeli sõjaväe veteranide asundused. aitäh, kolleeg Amato ja nüüd palun kolleeg Pretzel. härra juhataja, proua kõrge esindaja Te ütlesite, et teie usute kahe riigi lahendusse. aga mida on Euroopa Liit teinud selleks, et see kahe riigi lahendus tõeks saaks? ja me oleme ju teaja Samaarias toodetud toodete märgistamist eh, nõudnud, siis samuti me oleme selle vastu, et see alas hoonete lammutamine äh, peatatakse, ehkki te teate väga hästi, et Iisrael vastutab julgeoleku eest selles seealas. tegelikult äh, on selle piirkonna topograafia äh, põhjuseks, mis Iisraelil on võimalik nii edukalt seal tegutseda, senikaua kuni Euroopa Liit äh, Judea ja Samaarias finantseerib seealas ehitis, ehitiste püstitamist, ma tahaksin teile, kolleeg Auken, meelde tuletada, et see on Iisraeli ala ja tal on kõik põhjused sellel alal neid hooneid lammutada. aitäh, kolleeg Pretzel ja nüüd kolleeg Ulskog, palun mikrofon palun aitäh, härra juhataja. täna see, mis toimub läänekaldal, ei ole sugugi vastuvõetav. inimeste elumajad, koolimajad ja oluline taristu osad, neid lammutatakse. ka sel aastal, ka selle aasta nelja kuu jooksul juba on purustatud rohkem hooneid kui kogu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul ma tahaksin kutsuda teid üles, et Euroopa Liit eh, ko-, eh, tulles kokku assotsiatsiooni nõukoguga koos Iisraeliga, eh, selle teema teravalt tõstataks ja nõuaks purustatud ehitiste hüvitamist. Iisrael ajab poliitikat, mis ajab inimesi nende eluajalt minema ja Eh, seda majadest, mis on rahastatud Euroopa Liidu rahadega. lisaks kõigele tuleks ka keegi lõpuks, peaks tulema välja ütlema, millistest öö, eh, summadest on jutt, millist kannu, kahju me kannatame, tuleb taastada rahvusvahelise õiguse prioriteet ja seda järgida. suur aitäh, kolleeg Ulskog ja nüüd kolleeg Škripek. <clears throat> lugupeetud juhataja Iisraeli ja palestiinlaste vaheline tragöödia on kestnud eh, kümneid aastaid ja nüüd me arutame eh, neid asundusi ja neid lammutamisi läänerannal. praegu on meil põhiliseks mureallikaks palestiinlased, ma mõistan, et nende olukord on tõsine, kuid kui kaks poolt on eh, omavahel võitlemas, siis tuleks uurida mõlemat. kakssada seitsekümmend kaheksa Eh, rünnakut on palestiinlased toime pannud Iisraeli poolele viimastel kuudel, aga vaid Iisraeli regi-, eh, re-, reageeringust räägitakse. Need eh, lammutamised on põhiliselt olnud C-tsoonis, üheksakümne viienda aasta lepingu järgi on see täieliku Iisraeli kontrolli all ja vastutuse all, see tähendab seda, et projekte seal tuleks koordineerida koos Iisraeli võimudega ja sellepärast äh, Euroopa Liit on siis ebaseaduslikult need la-, äh, asjad sinna püstitanud. aitäh, kolleeg. aitäh, proua Mogherini, te tegite väga hea sissejuhatuse. ma ei sooviks midagi lisada. tahaksin lihtsalt öelda, et pole sugugi kokku öö, sattumus, et see või juhus, et see arutelu on nii hilisel tunnil, see näitab, et parlament, parlamendis valitseb lihtsalt teadmatus nende küsimuste vastu. Need, kes on palestiinlaste kodud lammutanud, neil on mingisugune vale põhjendus, millega nad motiveerivad oma seadusevastast teg-, tegutsemist ja meil tuleb hukka mõista selline tegutsemine, meil tuleb hukka mõista see sisuliselt ühe riigi terroristlik käitumine, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega. niimoodi ei saa äh, jätkuda ei Iisraeli ega Palestiina jaoks. meil on vaja Iisraeli tunnustamist ja palestiinlaste öö, äh, abistamist kolleeg Lühe-Rikk, palun. lugupeetud kõrge esindaja õigluse ja õiguse nimel Euroopa Liit ei tohi lubada nende sadade kodude hävitamist. samuti ei tohi aktsepteerida seda, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega ning koloniseerimisega. teisest küljest on humanitaarabi piiratud kus tuhandetele palestiinlastele ja nende lastele ei ole tagatud eluaset. Euroopa Liidu poolt rahastatud taristute hävitamine tähendab meie alandamist. Iisraelis ühiskonnas ja sõjaväes muretsetakse avalikult valitsuse kohutava tegutsemise osas, me peame täitma oma vastutust ja hävitamise eest vastutust kandma panema Iisraeli rahvusvahelise õiguse pidev rikkumine ja artikli kaks rikkumine Euroopa Liidu ja Iisraeli vahelises kokkuleppes peab äh, viima selle kokkuleppe peatamiseni, niikaua kui Iisrael rahvusvahelist õigusest kinni ei pea, on vaja minna, asuda tegutsema, aitäh. aitäh, kolleeg Liia Rikk ja nüüd palun kolleeg Durand suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, kõrge esindaja. eelmise aasta juulis olime koos äh, meie delegatsiooniga äh, Palestiinas C-alas. tegemist oli külaga ja vaadake, mis sellest järele on jäänud. see on see, mis sellest külast tänaseks järele on, ainult varemed, mitte midagi. kõik on hävitatud. ÜRO on öelnud, et enam kui kuussada ehitist kooli kodu on hävitatud selle aasta algusest alates ja suur osa nendest Euroopa Liidu poolt rahastatud ehitised. Euroopa Liit peab lõpetama need lammutamised, peab kaitsma kõige haavatavamaid äh, inimesi C-alas. Iisrael ei ole väljaspool aega, väljaspool õigust, inimõigused vajavad austamist Äh, tsiviilelaniku osas, ükskõik mis on nende rahvus või päritolu, Euroopa Liit peab tegutsema, et need lammutamised lõpetada, me peame olukorrale reageerima ja Iisrael peab maksma selle eest, aitäh. aitäh, kolleeg Durand ja nüüd palun Pagnon. Mik-. nii nagu üks New Yorgi äh, õiguse spetsialist on äh, öelnud ühele meie väljaandele, et Iisraeli ja Palestiina vaheline kokkulepe ei ole ammu olnud nii kaugel ja lootusetus on üha suurem igapäevane vägivald rahvusvaheline kogukond on äh, teemast eemaldunud, samas iganädalaselt, äh, nagu on öeldud, hävitatakse ehitisi Iisraeli ametivõimude poolt ja suur hulk nendest Euroopa Liidu poolt rahastatud selle aasta algusest on hävitatud iisraellased ja palestiinlased soovivad valdavalt ainult rahu osalesite Pariisi kokku, kohtumisel me Prantsusmaa algatusel, et rahu tagada ja leida kahe riigi lahendus, et on vaja lõpetada koloniseerimine ja lammutamine ja me peame lähtuma sellest teekaardist oma edastistes tegutsemistes. aitäh, kolleeg Kiirike, palun lugupeetud proua Mogherini, me räägime Euroopa Liidu rahadega rahastatud eh, hoonetest C-alas ja Lääne-Jordaanias, tegemist on hoonetega, mida Euroopa Liit on rahastanud, kuid need hooned rajati sinna eh, illegaalselt ja ilma Iisraeli teavitamata. Need ehitised et eh, lammutatakse, kui selleks puudub seaduslik õigus, Saksamaal vähemalt on nii, ja need, kes püstitasid need hooned, need tuleb saata trellide taha, kas Euroopa Liit eh, toetab illegaalseid ehitisi, kas Euroopa Liit on sellega nõus, selleks et provotseerida Iisraeli, kas Euroopa Liit ka tulevikus aktsepteerib seda, et meie Euroopa Liidu kodanike rahadega ehitatakse ja püstitatakse ebaseaduslikke rajatisi ja nüüd äh, miks Euroopa Liitu kritiseerib äh, Iisrael meid selles punktis kõige äh, tõsisemalt ja ÜRO võtab need seisukohad automaatselt üle. nii ja palun nüüd kolleeg Silikiotis aitäh. Euroopa Liit on äh, istumas käed rüpas. Iisrael püüab oma lahenduste poole asundusi rajades ja nii edasi ja nii edasi äh, ja äh, loomulikult selle käigus ta siis hävitab ka ehitisi, mille, mis on püstitatud Euroopa Liidu rahadega. Palestiina põgenikud ei saa ka oma kodumaale enam tagasi pöörduda Iisrael ei jäta midagi katsetamata selleks, et Euroopa Liidu tegevust õõnestada ja õõnestada Euroopa Liidu tegevust palestiinlaste toetamisel. meil on viimane aeg aru saada, et ei ole mitte mingit mõtet üksteist vastastikku süüdistada. Euroopa Liit peab te-, äh, saatma Iisraeli valitsusele selge sõnumi äh, selleks, et lõpuks ometi hakata täitma assotsiatsioonilepingu artiklit number kaks. me ei suuda kriisiga toime tulla, kui me eh, lakkamatult säilitame ükskõiksuse palestiinlaste suhtes ja nüüd kolleeg Taylor. suur aitäh, juhataja, suur aitäh, asepresident. järjest suurenev lammutustegevus mida Iisraeli võimud toime panevad Palestiina koolide, kodude ja tehaste kallal, kõike seda on Euroopa Liidu missioonijuhid väga hästi dokumenteerinud. esimestel kuudel kaks tuhat kuusteist on tegelikult lammutatud rohkem Palestiina kodusid kui kogu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul. ehk teiste sõnadega, pered on tehtud kodutuks ja kahe riigi lahendus on sügavalt õõnestatud mina arvan, et on vaja tugevdada survet, et Iisraeli valitsus tegutseks. proua Mogherini, siin on küsimus, et äh, peaminister Netanyahu ja Iisraeli Euroopa ähm, assotsiatsiooni nõukogu koosolek kui toimumise tingimuseks on see, et Iisraelis lõpetatakse igasugune lammutustegevus, aitäh. suur aitäh, kolleeg Taylor, kolleeg Khan. lugupeetud juhataja, me oleme näinud lammutustegevuse laineid ja jätkuvat julmust, ärgem unustagem ka Gaza sektorit. Euroopa Liidu finantseeritud projektid on saanud pretsedenditu löögi viimastel kuudel. kogu selline tegevus on rahvusvahelise õiguse vastane ja seda Iisraeli võimud väga hästi teavad. niimoodi, kui me tegevusetult pealt vaatame, petame me oma maksumaksjaid ja samuti Palestiina inimesi ja ohus on ka kahe riigi lahendus. Iisrael peab täitma seadusi. lugupeetud kõrge esindaja, kas teie nõuate Iisraelilt kahjutasu lammutatud projektide eest? aitäh, kolleeg Kaan ja nüüd kolleeg Sako Rahva, palun proua Mogherini lammutused äh, sellel alal näitab veel kord, et Euroopa Liidu poliitika on läbi kukkunud. Äh, Iisraeli poliitika, äh, mis väljendub asunduste rajamises ja ehitiste lammutamises, on tegelikult väljakutseks sealsele elanikkonnale. terve rida alasid anti seal asundusteks vabaks, A-alas ja ma leian, et on viimane aeg, et Euroopa Liit ja proua Mogherini eh, peaksid selgesõnalisest ütlema, et niisugused lammutused on täiesti eh, eh, mitteaktsepteeritavad, meil on tarvis mm, tegutseda, lõppkokkuvõttes ei jäägi enam ühtegi ala, kus puuduksid Iisraeli asundused. kuus kuud oli Eh, meie seatud tähtaeg, nüüd on see aeg möödas ja ma tahaksin küsida, mida te selle aja jooksul tegite. inimesed ootavad eh, teie poolt sanktsioonide rakendamist eh, selleks, et inimesed ei kujuneks assotsiatsioonilepingu kõrvalnähtuseks ja palun nüüd kolleeg Freund. suur aitäh, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. kui ma ei oleks oma silmaga seda toimujat toimuvat näinud, ei oleks ma ilmselt kõrvu uskunud. ma olen käinud külas kolleegidel lääne sektoris ja kellega iganes ma ka rääkisin, frustratsioon oli kõikjal, frustreeritus rahuprotsessiga ja meeleheide, sellepärast et palestiinlaste olukord on väga palju halvemaks läinud, aga kõige hullem on see suvaline äh, lammutamine, nende hoonete lammutamine, mida Euroopa Liit on finantseerinud viimaste aastate jooksul. peduiinid näitasid öö, ähm, oma ten-, telkidest järele jäänud öö, äh, räbalaid, kus oli ka Euroopa Liidu sümboleid näha. proua Mogherini, kas te nõuate Iisraeli valitsuselt öö, äh, tehtu kompenseerimist, aitäh. aitäh, kolleeg Freund ja nüüd kolleeg Juarist ja Bounce. aitäh, härra juhataja, on täiesti selge, et ümberasustamine ja e, põhistruktuuride sihikindel e, lõhkumine hoonete lammutamine on äh, suunatud äh, Is-, Palestiina riigi ja Palestiina rahva vastu. Gaza äh, sektorit on juba pommitatud ja see nüüd on taas kujunenud selline, taaskord selline keeruline olukord, kuid Euroopa Liit vaikib taas, ehkki inimesed hukkuvad päev päeva järel proua Mogherini, teie poliitika näitab seda, et seni tehtu on olnud täiesti mõttetu. meil ei maksa siin ainult möönda või nõustuda või natuke kritiseerida, me peame tegutsema. on viimane aeg, et seada piirid Iisraeli karistamatusele. suur aitäh ja nüüd kolleeg Arena. suur tänu, juhataja. kõigepealt sooviksin tänada proua Mogherinit äh, panustamise eest Lähis-Idas ja selle energia eest, eriti mis on suunatud Iisraeli-Palestiina konflikti. ma olen täiesti nõus teie eesmärkidega ja iga hinnaga rahuprotsessi toetada ja leida kahe riigi lahendus. see, mis meile muret teeb praegusel hetkel, on see, millele te viitasite, on see, et Äh, kus on erinevad väljakutsed, mis puudutab näiteks taristu hävitamist, mis on äh, esmavajalik ja seda on rahastanud Euroopa Liit Palestiina territooriumil. veider on kuulda mõningate kolleegide poolt siin, et et nad ei mõista seda olukorda, need taristud ei ole ebaseaduslikud, vaid kolooniad on ebaseaduslikud, kolooniad on vaja lõpetada äh, Eh, humanitaartaristu ebaseaduslikuks nimetamine on minu arvates täiesti häbiväärne, kõik, me kõik toetame teid teie püü-, püüdlustes, on vaja taastada dialoog ja sanktsioonid rakendada, kus vaja, ja leida ka vajalikud äh, rahakompensatsioonid, aitäh! aitäh, kolleeg Arena ja nüüd minutiks kolleeg Komes, palun! suur tänu, eelmisel kuul olin ma Jeruusalemmis, Jeruusalemmis ja ma nägin, milline on olukord seal ning milline on Palestiina, äh, palestiinlaste elu. me nägime seda kahe riigi lahendust ja me nägime Iisraeli poliitikat, sõjaväepoolset alandamist ja kõike seda, äh, näiteks seda, mis toimub Gaza sektoris see, mis seal aset leiab, toetab äh, kodani-, palestiinlaste radikaliseerumist. peduiinid on näinud, äh, kuidas äh, Euroopa Liidu poolt rahastatavad projekte on hävitatud, kuidas on võimalik struktureeritud dialoogi pidada Iisraeliga arvestades, et äh, lammutamised on suurenenud, kas te olete mõelnud, kuidas kompenseerida hävitatud vara, äh, mis puudutab Euroopa Liidu äh, rahastamist, kas te annate teada, mis see maksumaksjatele on läinud maksma? kas me peame tõesti kõige selle kinni maksma ja kõike seda muud, me peame tegutsema? aitäh, kolleeg Komes ja nüüd avatud mikrofon ja sõna saab kolleeg Matušiele. Sì, grazie Presidente, grazie Alto Commissario. Ma in quest'Aula oggi abbiamo assistito a un dibattito. Härra juhataja, proua kõrge esindaja see oli tõepoolest ebareaalne arutelu, me ei rääkinud mitte eh, tapetud eh, Iisraeli kodanikest, aga meie arutame lakkamatult mingitel muudel teemadel. me räägime tsemendist, eh, mis tegelikult varastatakse selleks, et püstitada järjekordseid maa-aluseid tunnelid. me rääkisime Palestiina lastest, keda koolitatakse ja koolitatakse selleks, et nad õpiksid öö, nugadega Iisraeli kodanikke tapma. ausalt öeldes peaks Euroopa Liit endale aru andma se-, selle, seda, et iga kord, kui me neid teemasid käsitleme, käsitleme, suurendab see terrorismi palestiinlaste hulgas me muudkui tegeleme palestiinlastega, aga mitte nende kolmekümne neljaga, kes sel nädalal tapeti. kolleeg Voot, palun. In a few days time Israelis will mark their mõne päeva pärast toimub Iraagis mälestuspäev konfliktides hukkunutele ja sellepärast on väga hea hetk järele mõelda. Iisraeli valitsus on hävitanud sadu palestiinlaste kodusid, koole, haiglaid ja nii edasi. tuhanded palestiinlased on jäänud koduta ja on sunnitud kusagile mujale la- äh,, lahkuma. Räägitak-, peetakse rahu, räägitakse rahust, aga samas planeeritakse E üks ja E kaks tsoonidesse veelgi laiendada. see tähendab, et blokeeritakse palestiinlaste asundusi ja ohtu satub veelgi rohkem kahe riigi lahendus. Euroopa Liit peab selgelt välja ütlema, et öö, kahe riigi lahendus on öö, asi, mida ei muudeta ja tuleb lõpetada see Euroopa Liidu finantseeritud öö, infrastruktuuri lammutamine aitäh, kolleeg Ward, kolleeg Marias, palun. härra juhataja. silmas pidades inimõiguste rikkumisi, mida me täna tõdesime, on veel vaja kahest lahendust Palestiina probleemile enam kui nelisada maja, mis püstitati Euroopa Liidu eelarvest, lammutati, jutt on koolidest, Äh, ja tänu sellele on tegemist olukorraga, kui lapsed ei saa enam koolis käia. US, Iisraeli asunduspoliitika vähendab äh, palestiinlaste liikumisvõimalusi, teisalt tuleb muidugi öelda, et Palestiina elanikkond on nüüdsest veega halvasti varustatud, vett ei piisa Äh, ja nüüd süüdistatakse selles kõiges Iisraeli asun-, asunikke. jah, meil on väga erinevalt seisukohti äh, selle kriisi lahendamise osas, kuid me peame tegema kõik olema, olemasoleva sellest, et luua inimestele töökohti ja olukorda stabiliseerida, suur aitäh! suur tänu, juhataja, vabaühendused Euroopas on juba mõnda aega nõudnud, et institutsioonid vastutaksid ja tegutseksid selle nimel, et lõpetada okupatsioon ja leida õiglane pikaajaline lahendus sellele apartheidile, mis Palestiina inimesi painab. ja meil on vaja nõuda Iisraeli ametivõimude Äh, lammutamine lõpetada ja samuti on vaja äh, juudi asunduste rajanemine läänekaldal lõpetada. liikmesriigid ja komisjon peavad viitama kõikidele juhtumitele, kus Iisraeli ametivõimud äh, lammutavad humanitaarehitisi, eriti kui tegemist on Euroopa Liidu poolt rahastatud ehitistega inimõiguste pidev rikkumine ja rahvusvahelise õiguse rikkumine ei saa jätkuda Euroopa Liidu vaikival heakskiidul. aitäh, kolleeg Crespo ja nüüd kolleeg Maragall, palun. mikrofon, palun. mikro, mikro. Yes Usted nos dijo, señora Mogherini, hace dos años que su máxima prioridad era el conflicto. jah, te ütlesite kaks aastat tagasi, proua Mogherini, et teie prioriteediks on konflikt eh, Iisraeli ja Palestiina vahel eh, lõpp teha. Te ütlesite seda pärast esimest visiiti sellesse piirkonda aga ikka me räägime üha enamusest territooriumi vallutamisest, vaesusest eh, ja vägivallast aga tegelikult kõik meie jõupingutused jooksevad liiva või ehk siis tänaseks ka rusudesse. asi on ju selles, et siin eh, muuhulgas purustatakse koole, vaid ka selles, et siin sõidavad buldooserid üles kõigest sellest, mille me oleme püstitanud ja see näitab seda, et Euroopa Liit ei ole oma poliitikaga ka siin sugugi edukas olnud, vaid läbi kukkunud mind ei üllata, üks kindral ütles hiljuti, et et peduiinide äh, seisundit pidevalt õõnestatakse ja neil ei lasta seal vabalt elada. Iisrael jätkab oma poliitikat rahvusvahelise õigusele vilistades, tegemist on tõelise aparteidiga aitäh, proua kõrge esindaja, et te tulite ja kuulate meie seisukohti. mina üt-, käisin möödunud aasta Palestiinas, ütleb kolleeg Puhner. ma nägin Palestiinas seda, et mitte ainult äh, hooned, vaid ka terved taristusüsteemid on Iisraeli poolt hävitatud. Iisraeli vanglad on tulvil äh, Palestiina lapsi, ma kordan, lapsi ja noorukeid need on need eh, lapsed, kes on veel eluga pääsenud, on veel lapsed, keda on eh, selja tagant maha lastud väidetavalt selle eest, et nad tegid midagi või et nad põgenevad. tegemist on tõelise hävitamisega. ma tahaksin teid, kallid kolleegid, paluda meeles pidada, et me ei saa eh, sellise riigiga, kes niimoodi käitub, lubada endale priviligeeritud partnerlust. ei ole ometi võimalik, et me tarnime Iisraeli jätkuvalt relvi. me peame olema loogilised eh, ja järjepidevad kas või selle nimel, et endale ausalt suuta peeglisse vaadata ja nüüd öö, eh, vaba mikrofoni lõpuks annan sõna proua kõrgele esindajale Mogherinile, palun. suur tänu ja tahaksin öelda, et ühelt poolt on mul olnud suur au, et osad teist siin kojast leiavad, et pooleteise aasta jooksul olema suutnud lahendada vanima ja keerulisema Lähis-Ida konflikti ja võib-olla isegi kõige, maailma kõige keerulisema konfliktiga, jah, ma oleks tahtnud loota, et see nii oleks läinud, ma ei taha kuidagi piirata seda, mis järgmise kolme ja poole aasta jooksul võib aset leida, loodetavasti suudame edasi liikuda aga see ütleb paljudki selle kohta, et me peame kontsentreeritult, keskendunult jätkama oma tööd. Euroopa Liidul on täita eriline roll selles piirkonnas. mitte ainult sellepärast, et me oleme kõige suurim doonor Palestiina riigile, vaid ka sellepärast, et me oleme suurim kaubanduspartner Iisraelile äh,, vaid ka sellepärast ma tahaksin siinkohal öelda, et me oleme ainus poliitiline jõud, kes pidevalt ja kirglikult selle teemaga tegeleb. tahaksin öelda, et mõningate hulgast, kes sellega tegeleb. meil on täita eriline roll, lähtudes meie ajaloost ja geograafiast, seega oleme kurb iga kord, kui me arutame seda konflikti siin kojas, aga äh, ma näen, et tihti leiab aset lõhenemine äh, ja võetakse erinevad seisukohad. ma tahan selgelt öelda, millised on meie põhimõtted, meie selged seisukohad ja meie plaanid. ja nende osas ei saa läbirääkimisi toimuda. samas aga peame me ka selgelt arvestama, milline on meie roll. meie roll on üritada luua sidemeid julgustada neid, kes veel Palestiinas ja Iisraelis ja nende ühiskondades, poliitilistes valdkondades igapäevaselt, neid on vähem igapäevaselt, leiavad, et äh, saab olla ainus lahendus äh, ja see seisneb koostöös Palestiina ja Iisraeli vahel. see on ilmselge äh, juba kokku, Oslo kokkuleppe sõlmimisel. mina olen pärit põlvkonnast, kes kasvas üles äh, poliitilise teadmisega, mis puudutas Oslo narratiivi ja praegusel hetkel on tekkinud oht, et on tekkimas põlvkond äh, Iisraeli-Palestiina kodanikke, mitte ainult poliitiliselt, aga ka ühiskondlikult, kes leiavad, et see ei ole normaalne, see, et Iisrael ja Palestiina teevad koostööd rahu nimel eurooplastena ja Euroopa institutsioonidel on meil täita eriline roll selleks, et üritada hõlbustada seda olukorda ja seega tahaksin ma tänada neid teist, kes osalesid äh, rahualgatuse nimel äh, selleks, et äh, ühend- äh,, julgustada parlamentaare nendes riikides rahu edendama. me arutasime seda just samade sõnadega viimastel kuudel. meie oleme need, kes ei näe probleeme, vaid me näeme, et äh, normaalne on öelda, et on võimalik ja me peame olema Palestiina rahva ja Iisraeli rahva sõbrad ja siin ei ole mingisugust vastuolu, sest sõpradena on meil võimalik anda nõu ja julgustada ja tagant tõugata vahel diplomaatilisemate sõnadega distantsilt aidata neil ühineda rahu nimel. mõned teist tõesti ütlesid, et me peame äh, säilitama usalduse Euroopa Liidu rolli osas. üks kolleeg äh, viitas usalduse puudumisele Iisraeli poolt ja tahaksin öelda midagi, mis eile aset leidis, mis oli tähtis, minu jaoks oli see oluline, Iisraeli äh, Iisraeli president käis Euroopa päeva tähistamisel eh, eh, delegatsiooni koosseisus Euroopas ja tema sõnum oli väga positiivne ja julgustav, öeldes, et isegi küsimustes, millega me ühel meelel ei ole, on meil võimalik käsikäes tööd teha, et edasi liikuda. me peame olema tundlikud selliste sõnumite suhtes ja üritame luua sidemeid. seda öeldes meie poliitiline vastutus on järgmine, meie poliitika on selge. ja ilmselge Iisraelile ja Palestiinale. ning taaskord oleme me näidanud, et Euroopa ühtsus ja samas jagunemine institutsioonide või liikmesriikide lõikes ei toimi ma viitasin mõningatele probleemidele, mis meie jaoks on selged. ja ilmselge on see, et me oleme vastu igasugusele vägivallale, vihakõnele, selgelt oleme vastu asustamispoliitikale ja selgelt me leiame, et meie projektid, mis on rahastatud Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvest, on midagi, mis on osa humanitaarlähenemisest, meie abi austab alati neutraalsuspõhimõtet eh, ja erapooletust, nagu öeldud, me lähtume humanitaarpõhimõtetest selleks, et toetada kõige haavatavamaid eh, alati, kui see on vajalik ja seda, selles me järeleandmise ei tee, see on meie järjekindel lähenemine nagu ma juba alguses ka ütlesin, paljud teist viitasid sellele, seega rõhutan ma seda veel kord, ka meie töötame koos liikmesriikidega, et edasi liikuda, sealhulgas, mis puudutab äh, võimalike äh, kompensatsiooni Euroopa Liidu rajatiste küsimuses, mis on hävitatud, ja ma rõhutan, et seda on vaja teha koostöös kõikide liikmesriikidega ja säilitada äh, meie ühenduse ühtsus ja see on tugevus, äh, mis käib kaasas igal sammul. lõpetuseks äh, sooviksin öelda, et ma tõesti usun, et tee edasi puudutab äh, investeeringuid mehhanismidesse ja struktuuridesse, lähtudes koostööst ja pidevast dialoogist nii Palestiina ametivõimudega kui ka Iisraeli ametivõimudega ja mõned teist äh, küsisid äh, hinnangut äh, nende mehhanismide kohta ja mul on väga hea meel, et see mehhanism on paigas. eriti keeruliste probleemide arutelul on vaja institutsionaalset raamistikku, et teha seda läbipaistvalt ja selgelt konkreetsete seisukohtadega, mid-, mis alati ei ole meil ühtsed Iisraeliga. mõned, paljud teist viitasid sellele, et meie võimekus on edasi liikuda rahu nimel, äh, kahe riigi lahenduse nimel. ja see võib-olla ei leia aset järgmise pooleteise aasta jooksul, seda ma teile lubada ei saa, aga ma saan öelda, et äh, töö, mida me teeme, on tähtis ja tahaksin teile meenutada, et poolteist aastat tagasi, kui me tööle asusime, siis ei olnud äh, see üldsegi käigus, nüüd on see käivitatud, töö toimib ja raport, millele ma viitasin, sisaldab konkreetseid ähm, viiteid, mis lähtuvad meie tööst USA-ga, Venemaaga, mõningate Araabia riikidega, meie partneritega, eriti äh, mis puudutab teatud algatusi ja lisaks ka teatud soovitusi, mis, mida rahvusvaheline üldsus saab äh, teha taaskord mingisugust võlulahendust ei ole, aga lähtudes meie töö suunast, me oleme taaskäivitanud äh, viimase pooleteise aastaga koos meie partneritega rahvusvahelise kogukonnas äh, uue lähenemise ja ma olen täiesti kindel, et see võib meid viia koos osapooltega äh, mingisuguse positiivse tulemuseni selle väljaütlemine täna võib tunduda liiga optimistlik, aga kui me ei lähtu äh, loodusest äh, asju muuta, siis me ei suudagi midagi muuta. ja taaskord paluksin ühtsust nii palju kui vähegi võimalik äh, jõupingutustes hõlbustada seda tööd, teades, et meil on kanda eriline vastutus Palestiina ja Iisraeli ees, aitäh! aitäh, proua Mogherini. arutelu